ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta. ning äh, sellega tegelevad äh, väliskomisjon ja arengukomisjon ning kõigepealt annan sõna raport äh,, vale, küsimuse esitajale Levenele Valencianole, suur tänu. suur tänu teile proua president, ma sooviksin oma kõigepealt esimesena meie parlamendi nimel avaldada südamest ka, südamest väljendada imetlust kõik humanitaartöötajatele, kes töötavad konfliktipiirkondades, arstid, õpetajad, samuti ka rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, vabaühenduste esindajad, kes panevad mängu kõik, riskeerivad oma eluga, et pisutki inimlikkust viia piirkondadesse, kus inimlikkust enam pole. inimõiguste alakomisjon ning arengukomisjon soovis selle arutelu tuua Euroopa Parlamendi täiskokku, sest leiame, et rahvusvaheline kogukond ei tee praegu piisavalt. me jätame need inimesed maha, jätame maha e, nii nemad kui ka elanikkonna, keda nad kaitsevad. oleme tunnistajateks rünnakute tihenemisele äh, tsiviilisikute vastu, eriti koolide ja haiglate vastu. ja seda väga paljudes konfliktides. me ei tee piisavalt selleks, et olukorda parandada. ma ei räägi siin üksikjuhtumitest, vaid tegemist on tõelise äh, äh, harjumusega, mis kordub Süüria konflikti puhul, eriti kus rünnakud koolide ja haiglate vastu toimuvad kümnete kaupa ning surnuid, hukkunuid on sadu selle tagajärjed mõjutavad tuhandeid inimesi, kes äh, abi enam ei saa. tegemist on sõjakuritegudega, sest isegi sõjas on reeglid ning need reeglid praegusel hetkel ei täideta neid ega ei nõuta nende täitmist. probleem aina süveneb, peame karistamatusega lõpu tegema erinevalt minevikust on tänapäeval tsiviilelanikkond see, kes, äh, keda ohvrite seas äh, on kõige rohkem ning eh, mitteriiklike osaliste, osalejate eh, suur, aina kasvav arv tekitab veel suuremaid probleeme inimõigustega. Eh, peame tegutsema kõigisse valdkondades, aga eelkõige tuleb kasutada juba oma olemasolevaid vahendeid. suur osa sellest, mida tegema peame, on juba kirja pandud. Euroopa Parlament soovib teada ja küsib seda täna nõukogu käest, mida olete te teinud, mida kavatseb Euroopa Liit teha sellise süstemaatilise rahvusvahelise õiguse, humanitaarõiguse rikkumise vastu. maailmal on vaja sellist Euroopa Liitu, kes äh, jääb truuks oma väärtustele ja mitte keegi ei tee seda meie asemel, aitäh. härra Kre-. Guerrero Salom saab järgmisena sõna kaheksa pooleks minutiks. suur tänu teile, proua president, kõigepealt ma sooviksin tänada nõukogu selle eest, et nad siia tulid, et nad äh, osalevad arutelul ning loomulikult ühinen äh, Velena Valenciano poolt öelduga, ma avaldan äh, austust humanitaartöötajatele, kes kõikjal maailmas riskeerivad oma eluga selleks, et parand-, päästa teiste inimeste elusid väga paljudel juhtudel neid ka selle eest tõttu rünnatakse inim-, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine paljudes konfliktides, kas Süürias, Jeemenis või Palestiinas, on hakanud muutuma juba eh, tavapäraseks korduvaks äh, rikkumiseks. tegemist ei ole ootamatute kaasnähtudega konfliktidesse, vaid tegemist on äh, äh, konkreetse e-, planeeritud tegevusega. tsivilisatsioon astub suure sammu tagasi, juba sada viiskümmend aastat tagasi hakkasid kehtima esmased reeglid tsiviilelanikkonna kaitseks konfliktides praegusel hetkel on meil reegleid oi kui palju, neid pole liiga palju, kuid eh, eelkõige on meil liiga palju reeglite rikkumist. praegu on humanitaarvajadused konfliktide leevendamiseks eh, ajalooliselt kõige eh, suuremad, sada kakskümmend miljonit inimest on oma kodudest sunnitud lahkuma, nad on pagulased, neil on vaja humanitaarabi kui me nad kokku eh, paneks, eh, siis oleks eh, neid sama palju kui Hispaania ja Prantsusmaa kokku. paljud Aafrika konfliktid on juba üle kümne aasta kestnud, Süüria sõda on kestnud viis aastat, Palestiina olukord on juba neli põlvkonda järjest kestnud. me ei saa oodata karistamatult, et see olukord lihtsalt edasi kestaks. meil on moraalne kohustus, meil on legaalne kohustus, meil on poliitiline kohustus teha kõik selleks, et sellised rünnakud eh, haiglate, koolide vastu, samuti ka eh, pühakodade vastu, mis eh, tapavad mm, lapsi, naisi mm, ja vanakesi. ning ma tahaksin teada, mida seni tehtud on, mida kavatsetakse edaspidi teha ja mis puudutab tulevikku ja rahvusvahelist humanitaartippkohtumist Istanbulis, palun ma liikmesriike kui Euroopa Parlamendi esindaja, kes on delegatsioon, Euroopa Parlamendi delegatsiooni esindaja, et, äh, et nõutaks rahvusvahelise humanitaarõiguse äh, äh, jälgimist ning samuti tuleb aidata ka elanikkonda, kellel humanitaarabi kõige rohkem vaja on, aitäh. Hennis minister Assannak adok suud. suur tänu, proua minister, eelmisena saab sõna ma tänan, mul on hea meel täna õhtul siin viibida. jah, rünnakud haiglate ja koolide vastu konfliktipiirkonnad on talumatud ja nagu teie ka nõukogu mõistab sellised hirmsad teod hukka jah, rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimine on Euroopa Liidu äh, kohustus ja ka nõukogu kohustus ja Euroopa Liidu suunised selleks, et edendada rahvusvahelise humanitaarõigusest kinnipidamist, võeti nõukogus vastu juba aastal kaks tuhat viis ja kaks tuhat üheksa vaadati veel kord läbi. Euroopa Liit eh, toetab kinnipidamist rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja see kajastub ka meie inimõiguste ja demokraatia tegevuskavas aastaks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat üheksateist kolmekümne seitsmendal Punase Risti ja Poolkuu konverentsil Euroopa Liit kordas, et ta kavatseb äh, tugevalt äh, toetada rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist ja tippkohtumine on toimumas ja väga tähtis on, et me siis lepime kokku ühistes sõnumites, mida me tahame seal saata. juba nõukogus, nõukogu oma järeldustes ütles, et Eh, aeg, mis on jäänud tippkohtumiseni, peab eh, praktilised tulemused andma ja kõik osalised peavad kohustusi võtma, eriti mis puudutab eh, rahvusvahelise humanitaarõigusest kinnipidamist. jah, loomulikult me ootame seda, et ka teiega arutada tippkohtumiseks valmistumist juba järgmisel täiskogul maikuus. nüüd, mis puudutab Äh, konkreetsemaid aspekte, siis möödunud aastal nõukogus me käsitlesime olukorda Süürias ja kutsusime üles kõiki osapooli ja teeme seda jätkuvalt peatama tsiviilpiirkondade äh, äh, valimatu pommitamine, samuti haiglate ja koolide pommitamine. Süüria, Iraagi küsimuses oleme äh, väljendanud oma muret selle üle, et rahvusvahelist humanitaarõigust räigelt rikutakse, rünnatakse haiglaid, koole, turuplatse ja teisi tsiviilalasid. aastal kaks tuhat viisteist Jeemeni osas eh, nõukogu ütles, et on tegemist rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisega seal ja eh, sellest kinnipidamine on eeltingimus, et konflikt laheneks ja kutsusime üles ka kõiki rikkumisi sõltumatult uurima. seire, kontroll ja rahvusvahelise humanitaarõiguse edendamine on väga tähtis ka meie järeldustes Süüria-Iraagi piirkondliku strateegia kohta ja Daeshi ohu kohta aastal kaks tuhat viisteist nõukogu võttis sellekohase dokumendi vastu ja me kutsusime üles kaitsma meditsiiniasutusi alati ja nõukogu on korduvalt arutanud ka olukorda Lõuna-Sudaanis, Liibüas, Sudaanis, Ukrainas, Liibüas ja jälle rääkinud selles kontekstis ka meditsiiniasutuste ja koolide kaitsmisest. nüüd kui on tegemist rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistega, siis me võtsime aastal kaks tuhat üksteist vastu otsuse, mille kohaselt Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tõstatama need küsimused rahvusvahelises kriminaalkohtus ja eh, pidama läbirääkimisi kolmandate riikidega, riikide rühmadega või piirkondlike organisatsioonidega, sest see on väga tähtis instrument, mis aitab paremini kinni pidada rahvusvahelisest humanitaarõigusest. ja lõpetuseks rikkumised. rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisi äh, jah, oleme käsitlenud ka nii, et oleme meetmeid kehtestanud kolmandatele riikidele, seda nii Süürias, Burundis, Jeemenis, Liibüas ja teistes kolmandates riikides. ja nõukogu on mures nagu teiegi rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste pärast ja äh, Äh, haridusasutuste ja meditsiiniasutuste rünnakute pärast. me jälgime tähelepanelikult olukorda ja astume samme ja jätkuvalt teeme seda. ja lõpetuseks. Äh, miks see kõik nii tähtis on, ma tahan rõhutada seda veel kord, ei tohi kunagi unustada, et mida see rahvusvaheline õigus siis käsitleb, see on inimeste õigus mehed, naised, lapsed, perekonnad, neid puudutab see ja me ei tohi silmist kaotada humaansust oma välispoliitikas, see peab olema, see on ju meie põhiväärtusi. suur tänu, proua minister, sissejuhatavate sõnade eest. ja nüüd Eh, fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvaparteist härra Preda, üheks minutiks on teil sõna. Eh, suur tänu, proua juhataja. see resolutsioon, mis oli arutelul ja, ja mis on täna arutelul ja tuleb hääletusele homme, mõistab hukka koolide, haiglate ja teiste tsiviil äh, rajatiste vastu suunatud korduvad rünnakud kriisikoletes, sellega rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust ning tõsiasi, et rahvusvaheline humanitaarõigus rajaneb sellele põhimõttele, et tsiviilisikuid ei tohi rünnata, saab ka selliste tegudega rikutud. meie resolutsiooni tekst on väga ilusti tasakaalus, kuid kahjuks äh, vasakäärmuslased, nagu ikka, on välja pakkunud muudatusettepanekuid, millel ei ole absoluutselt midagi pistmist kõnelejal oleva teemaga, abordi kohta. Iisrael ja teised sellised küsimused on täiesti äh, vastuvõetamatu, et me räägime nendest kinnisideedest ikka ja jälle, see on siis vasakäärmuslaste kinnisideedest. ja ma loodan, et ülejäänud koda ei toeta seda huvi ja, ja seda, et õõnestatakse teemat. härra Panseri saab järgmisena sõna sotsiaaldemokraatide nimel, palun, kaks minutit kõneaega. suur tänu, proua juhataja. nagu te teate, rahvusvaheline humanitaarõigus kehtib ka relvastatud konfliktide puhul ja loomulikult äh, relvakonfliktide kontekstis on äh, järelevalve seaduste täitmise osas äh, keerulisem. me oleme näinud seda, et rünnakud humanitaarrajatiste vastu on suurenenud ja seega on väga raske saada üldse aru, kes on võitleja ja kes on tsiviilisik selliste kontaktide, selliste konfliktide puhul ja seega on väga oluline, et nende neutraalset rolli ei unustataks humanitaarabitöötajate äh, rolli. viimastel kuudel oleme me näinud seda, et rahvusvahelist humanitaarõigust on rikutud ka Euroopa Liidu partnerite poolt mõelge sellele kas või, mis juhtus Afganistanis oktoobris, Médecins Sans Frontières haiglas, haiglat Äh, tulistasid ähm, ameeriklased ja, ja, ja ka Jeemenis on koalitsiooni liikmed olnud kaasatud. väga oluline oleks see, et me kujundaksime välja konkreetse tegevused, millega oleks võimalik kaitsta tsiviilisikuid ja humanitaarabitöötajaid. Need, kes vastutavad äh, tsiviilrajatiste vastu suunatud äh, rünnakute eest äh, tuleb välja selgitada ja tuua nad sõjakohtu äh, ette. tagada tuleb see, et paigas oleks meil korralik süsteem ka juurdluste läbiviimiseks. me peame äh, nägema selles praegu tekkinud olukorras hädaolukorda ja kasutama kõiki meie kätes olevaid vahendeid. ma kutsuksin üles kõrget esindajat ja nõukogu kasutama Istanbuli tippkohtumist äh, selleks, et äh, sellest teemast rääkida. suur tänu, Jüri, sõna saab härra Teemes Maaker, teil on ka kaks minutit kõneaega. suur tänu, kolleegid. proua minister, ka minu äh, riik, nii nagu paljud teised riigid, teavad, mida tähendab sõda meie territooriumil äh, on äh, samuti toimunud, äh, on sõda ja nüüd me oleme taganud selle, et, et meil enam sõda ei ole. aga sõda peetakse mujal ja see on kohutav nii sõdurite kui ka kodanike jaoks. meil on sõja, sõja, sõdadest kõrini räägitud, rääkinud vanaemad ja vanaisad täna enam äh, ei ole sellist vahendajat, vaid me näeme seda sõda ise oma teleekraanidel. ja see on äh, kohutav, see, mis toimub. haiglad ja koolid, mis peaksid olema varjupaigaks, ei ole seda enam. Afganistanis, Jeemenis ja ka mujal näeme me seda. Ukrainas äh,, Euroopas äh, koolid on militariseeritud, haiglatest on äh, saanud äh, märklauad loomulikult äh, peab äh, sellise brutaalse jõu ees äh, samuti humanitaarõigus kehtima. tuleb vältida seda, et vaadatakse, nähakse lihtsalt ähm, sellistes rünnakutes mingisugust tavalist kaaskahju. humanitaarõigusest tuleb kinni pidada. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad näitama seda, et nad võtavad humanitaarõigust ka tõsiselt järgmisel äh, aastal toimub äh, Istanbuli tippkohtumine, see äh, toimub just õigel ajal ja me peame kasutama ära praegust võimalust. mul on üks küsimus teile, proua minister. miks need riigid, kes detsembris kaks tuhat viisteist osalesid äh, kul- äh,, Punase Risti ja Poolkuu kongressil, kolmekümne teisel kongressil, ei ole nüüd valmis võitlema humanitaarõiguse äh, rikkumiste vastu. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Köörens. suur tänu, äh, proua juhataja. Kunduse haigla ründamine mõni kuu tagasi Afganistanis läks maksma väga paljude inimeste elu, sealhulgas Metsan San Frontier organisatsiooni arstide elu. ÜRO on äh, Äh, kahetsenud äh, seda juhtumis, juhtumit. meid šokeerib äh, see sellepärast, et Kunduse haigla GPS andmed olid ameeriklastele teada. tegemist on isoleeritud juhtumiga, selles hukkusid väga paljud tervishoiutöötajad ja patsiendid. meie juhid peaksid sellesse arvesse mõt-, võtma Istanbuli tippkohtumisel, kus räägitakse me humanitaarabist, me peame rääkima seal rohkem humanitaarõiguse rikkumisest. tuleb tagada see, et humanitaarabi töötajad ei võetaks märglauaks, nad panevad üsna tihti oma elu kaalule, kulutavad oma aega ja energiat, oma teadmisi ja oma lahkust äh, lahenduste leidmiseks äh, humanitaarkanalite läbi. meie resolutsioon äh, tahab ette näha ennetavad meetmed või heidutavad meetmed väga paljude humanitaarabi rikkumiste puhul nende seas äh, näiteks äh, relvade relvastamise keelamine äh, nendes institutsioonides ja ja ka teised meetmed ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on sõltumatute juurdluste käivitamine, kui oluline on tuua need inimesed, kes on süüdi, kohtuinstantside ette, sealhulgas rahvusvahelise kohtu ette me ei tohi lubada karistamatust äh, selles valdkonnas äh, selleks peavad, selleks peab äh, toetama ÜRO-d, kes vastutab taotud, teatud konflikt, taolise konflikti olukordade eest ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on see, et liikmesriigid lõpuks ometi peaksid kinni oma lubadustest ähm, arenguabi rahastamise osas ja humanitaarabi rahastamise osas. suur tänu, härra Köörens, kolleeg Konechna saab järgmisena sõna, palun suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad. oktoobrikuu täiskogu osaistungijärgul võttis minu fraktsioon kuue, kuue NGL selle algatuse, et päevkorda lisatakse Ameerika sõjaväerünnak Kunduse haigla vastu. me äh, näitasime kõik üles muret sellise pelgurliku sammu üle ja ka kahjatsesime seda ja ma tundsime kaasa hukkunutele, aga mis on nüüd juhtunud? ameeriklased ei ole mitte midagi teinud. Metsan San Frontier nõuab kogu aeg jätkuvalt, et rahvusvaheline äh, humanitaarmissioon saaks piirkonnale ligi ja saaks oma tööd teha. eesmärgiks on ju selle missiooni puhul ainult faktide kogumine. üheksakümne esimesel aastal Genfi protokolli, Genfi konventsiooni lisaprotokolliga selline võimalus ette nähti, aga seda ei ole kasutatud nii et eh, selline eh, uurimismissioon oleks täiesti võimalik, aga osapooled lihtsalt ei ole seda kasutanud, sellepärast et kardetakse pretsedendi loomist. ja me peame lihtsalt leppima justkui nüüd sellega, et haiglaid eh, rünnatakse, ma loodan, et me siiski ei lepi kui me juurdlust ei korralda selliste rünnakute osas, kui me ei süüdista eh, süüdlasi, siis jätkub haiglate laastamine, nii nagu Afganistanis, Jeemenis ja Süürias see on juba täna. ma ei saa olla küll rahul nõukogu selle vastusega, et nad seiravad olukorda ja võtavad meetmeid. mina tahan lahendusi, sellepärast et ainult eh, heidutamine eh, ei vii meid küll mitte kuhugi. kolleeg Lohpiiler saab palun sõna järgmisena suur tänu, proua juhataja. on äh, lubamatu, et liikmesriigid on kaassüüdlased äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise jämedas rikkumises. Äh, riigid, kes on meie partnerriigid, äh, vastutavad tsiviilrajatiste ründamise eest, haiglate ja koolide ründamise eest. meie resolutsioon nõuab tõhusate meetmete võtmist selleks, et lõpeks see kaassüüdlaseks olemine ja me paluksime toetada roheliste ettepanekut välja kuulutada Euroopa Liidu relvaembargo nende riikide vastu, kes vastutavad selliste tõsiste rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste eest. meie resolutsioon äh, lasub eelmistel üleskutsetel relvaembargo kuulutada Saudi Araabia vastu äh, pärast nende pommiga, pommirünnakuid ähm, Jeemenis ja äh, ette on nähtud ka teist, teised meetmed meie resolutsioonis, kuid Euroopa Liit ei ole teinud öö, kõike selleks, et seda rakendada. me peaksime toetama informatsioonimissioone, mis oleksid väga kasulikud ju sõjakuritegude väljaselgitamisel ja oleksid tõenditeks rahvusvahelise kohtu ees. väga oluline on see, et esitataks süüdlastele süüdistus ja toodaks nad kohtu ette selleks, et vältida tsiviilelanike jätkuvat tapmist see, et rünnakud haiglatele ja koolidele on tõusnud, on äh, kohutav näide selle kohta, kuidas järjest äh, ükskõiksemalt suhtutakse rahvusvahelisse humanitaarõigusesse. on oluline, et haiglad ja koolid jääksid neutraalseks, et nad saaksid kaitset ja et nad oleksid varjupaigad relvakonfliktide puhul tulev ähm, humanitaarabi tippkohtumine annab meile võimaluse rõhutada seda, kui oluline on rahvusvaheline humanitaarõigus, et rõhutada selle keskset tähtsust ja rõhutada seda, kui oluline on sellest kinnipidamine. ja muude teemade seas peab mõtlema ka naiste, tütarlaste olukorra parandamisele, konfliktiolukordades, nemad on väga haavatud grupid ja see peaks olema meie üks peamistest eesmärkidest. suur tänu, kolleeg Lohpiller, järgmisena saab sõna kolleeg Castaldo, palun suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. koolide ja haiglate äh, sihtmärgiks võtmine on selgelt keelatud rahvusvahelise humanitaarõigusega ja taoliste rajatiste pommitamine äh, on äh, sõjakuritegu, aga rahvusvaheline üldsus on ometigi olnud viimastel aastatel tunnistajaks sellele, kuidas need rünnakud sagenevad. näiteks nagu Metsan San Frontier ründamine, nende haigla Afganistanis, Jeemenis või Süürias. ma tahaksin äh, Ehm, eh, tunnustust avaldada humanitaarabitöötajate julgusele ja vaprusele nendes riikides. meil on vaja kohest ja kiiret reaktsiooni selleks, et kõik need sõjakuriteod eh, lõpeksid, tuleb eh, lõpetada relvadega varustamine vaenupoolte puhul ja ma kutsun üles kõrget esindajat Mogherinit, et ta käivitaks algatuse, millega pannakse peale relvaembargo nende riikide puhul, kes vastutavad rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise eest. relvalitsentsid eh, taoliste riikide suunas tegelikult läheb vastu kaheksanda detsembri kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ütleb kõneleja nõukogu eh, resolutsioonile, me ei saa vaadata sellist asja vaiki pealt. suur tänu, härra Castaldo Äh, ja nüüd äh, siis äh, saavad fraktsiooni esin-, nüüd saavad sõna ülejäänud kolleegid, proua Saborska kõigepealt. suur tänu, proua juhataja. selle resolutsiooni eesmärgiks on rääkida haiglate ja koolide ründamisest. see trend kahjuks ei ole vaibunud, vastupidi ja me peame midagi ette võtma selles osas. koolide ja haiglate hooned täidavad ainult ühte eesmärki, inimesi aidata. Need, kes äh, ründavad haiglaid või koole, need äh, käituvad seadusevastaselt. ma olen nõus äh, nende muudatusettepanekute, mille on esitanud kuued ja teised ma ei ole nõus nende muudatusettepanekutega, millega on kuue esitanud, minu meelest see ei ole tõsiseltvõetav ja tegemist on lihtsalt aja raiskamisega, kui me sellest siin räägime veel. suur tänu, kolleeg Saborska. ja nüüd äh, saab sõna härra Weinholzer, äh, kaks minutit kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja sõjakuriteod äh, ametkondade poolt ja terroristlikud rünnakud äh, on loomulikult äh, viimastel aastatel olnud Süüria, Jeemeni, Afganistani ja Iraagi ja nii edasi puhul keskpungis ja eriti murettekitavad on rünnakud haiglate ja koolide vastu ja lasteaedade vastu. see on väga küüniline vägivald Äh, nii nagu ka vabaühenduste ründamine seda on või nende ründamine, kes äh, humanitaarabi annavad. tegemist on sõjakuritegudega ja seega tuleb nad tuua Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette, see on selge. aga loomulikult äh, see teadmine ei aita praeguses olukorras neid, kes on sellest probleemist puudutatud ja seega meie resolutsioon ongi nii oluline. ma tahaksin teile meelde tuletada, et meil oleks tegelikult praegu üsna äh, Eh, hea instrument kasutada kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta suunised, eh, mis puudutavad humanitaarõiguse rakendamist. Eh, nõukogu peab ütlema selged seisukohad välja, millised meetmed on võetud selle suunise alt, kuidas on jõutud kuhu on jõudnud sellega, et nendest suunistest saaksid siduvad. liikmesriikide institutsioonide rolli äh, on ju kõigile teada, me viitame resolutsioonis ka sellele, millist olulist rolli äh, mängib ÜRO Julgeolekunõukogu, kui oluline on Euroopa Liidu ja ÜRO koostöö äh, relvakonfliktides on, on selline koostöö eriliselt oluline. ja loomulikult äh, peab viitama äh, sellistele asjadele eh, ka eh, meie resolutsioonides. Jeemeni resolutsiooni puhul me paar nädalat tagasi seda ka tegime ja loodetavasti viitame sellele ka selles resolutsioonis. nimelt need riigid, eh, kes on humanitaarõiguse rikkumises süüdi, nende osas tuleks kehtestada relvaembargo. suur tänu ja järgmisena kolleeg Juurek, palun. <clears throat> suur tänu teile, proua president üks kõige kohutavamaid rünnakuid, mis äh, islami äh, riik äh, korda saatis, oli Adenis ühes ühes, ühes ema Theresa nunnade hospiitsi vastu ja nad otseselt ja konkreetseselt konkreetselt ründasid neid. me räägime siin väga palju inimõigustest, aga sellest, äh, sellest tragöödiast ei ole keegi äh, midagi rääkinud. iga kord, kui me räägime inimõigustest, ei ole asi selles mitte ainult, et tsiviilisikuid ähm,, isikud tapetakse, ei ole see mitte ainult üksi äh, probleem, vaid probleem on ka selles, et, et, et nad on sihtmärgid, need inimesed on sihtmärgid. suur tänu, järgmisena Sanchez Caldentei, üks minut. suur tänu teile, proua president nüüd, kus ÜRO peasekretär äh, on äh, juhtinud tähelepanu sellele, et rahvusvahelist humanitaarõigust pidevalt rikutakse, oleme jõudnud resolutsioonini Euroopa Parlamendis. on väga äh, pettumust valmistav, kuidas enamus poliitilistest fraktsioonidest on teadlikult äh, Eh, üritanud, üritavad kõrvale vaadata Palestiina ja Lääne-Sahara ähm, okupeerimisest, kus samuti tuleb äh, rakendada rahvusvahelist humanitaarõigust. see aga süvendab ka nende inimeste äh, valu, kes okupatsiooni all elavad ning see jätab nad täielikult kaitseta. me ei tohi kõrvale vaadata inve-, uurimiskomisjonide äh, raportitest äh, Lääne, Gaza sektori ja Lääne äh, Jordani läänekalda eh, okupeerimisest ning eh, sooviksin meenutada, et rahvusvahelise õiguse eh, tõlgendamine poliitilistel eesmärkidel on üks põhjustest, miks seda õigust ei täideta ja ma loodan, et homme esit-, toetatakse meie muudatusettepanekuid, et olukorda parandada, aitäh! suur tänu! järgmisena saab sõna härra Stier kaheks minutiks. vastavalt raportitele äh, ainult kahe tuhandes kuueteistkümnendal aastal toimus äh, kolmsada viisteist rünnakut tervisekeskuste vastu Süürias, millest äh, üle poole sooritati Assadi režiimi poolt arstid, humanitaartöötajad kes töötavad konfliktipiirkondades. ja väga tihti peavad nad eh, tegema töid, milleks nad ei ole kvalifitseeritud, sest eh, kvalifitseeritud inimesi lihtsalt pole. me peame neid tänama selle eest, et nad aitavad tsiviilisikuid, see on eh, imetlusväärne. haiglate ründamine on äh, rahvusvahelise humanitaarõiguse räige rikkumine, kuid eh, sellest ei piisa, kui me selle hukka mõistame ja eh, kordasaatjad kohtu ette viime. teame väga hästi, et paljud eh, nendest on pärit riikidest, mis olid, olid Miloševitši riimi rünnakute ohvrid ja neid ei karistatud. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, äh, proua Post, proua minister, proua president. tundub, et on uus sõjapidamisviis äh, leiutatud, rünnatakse lapsi, naisi, tsiviilisikuid seal, kus nad parasjagu viibivad. tegemist on sõjakuritegudega. me peame kasutusele võtma lahendusi Euroopa Liidu tasandil sest äh, kui me piirdume ainult nende hukkamõistmisega, on see kuritegu iseenesest. me peame välja töötama suuniseid, peame nõudma nende rakendamist, süüdlased tuleb viia kohtute ette. kui me laseme olukorral äh, veelgi halvemaks muutuda, siis tuleb rünnatuid, äh, rünnakuid juurde, hukkunuid juurde nõukogu peab nõudma relvaembargo kehtestamist riikide suhtes, kes rikuvad rahvusvahelist õigust, mis riku-, müüvad endiselt relvi sellistele riikidele, rikuvad samuti vahel, rahvusvahelist õigust. hukkunute arv on murettekitav, peame välja töötama ühise suhtumise ja lähenemise ka globaalse relva neist eh, eh, loobumise küsimuses. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tomašitš. rahvusvaheline humanitaar- õigus äh, selle rikkumist tuleb hukka mõista, rünnakuid koolide, haiglate vastu tuleb äh, hukka mõista, selline äh, käitumine ei ole aktsepteeritav mitte ühelgi põhjusel. sooviksin meenutada kohutavat saatust, mis tabas Horvaatia sõjas Vukovari haiglat. hinnangute kohaselt Vukovari piiramise käigus äh, tabati haiglat seitsmesaja korral päevas ning äh, pärast seda äh, Serbia terroristid koos äh, Jugoslaavia armeega võttis patsiente haiglast, piinas ja hukkas neid, samuti ka meditsiinitöötajaid. senise hetkeni ei ole Serbia tagastanud haigla dokumente, pole tehtud ka mingisuguseid jõupingutusi selleks, et on teada anda, mis sai inimestest, kes haiglast minema veeti paljud mõistetakse, mõistavad hukka Horvaatiast, Horvaatia ei luba ennast alandada. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Howitt. tegemist ei ole ühe rünnakuga, inimõiguste rikkumist äh, on, äh, on äh, konstateeritud kolmesaja viiekümne kahe, viiekümne kaheksandal aastal tuhande, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates oleme kuulnud rünnakutest haiglate ja koolide vastu Afganistanis ja Jeemenis. kuussada 600 kümme rahvusvahelist abitöötajat on hukkunud rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks töötades eh, vastavalt olemasolevatele andmetele. peame midagi ette võtma, peame tegutsema paremini Euroopa Liiduna, tugevdama eh, rahvusvahelist õiguskaitset, peame tegutsema ka liikmesriikidena eh, ja e e nõudma sellistest rünnakutest mitteosalemist. samuti tuleb äh, mõista süüdi äh, need terroristid ja relvastatud rühmitused, kes äh, ründavad tsiviilisikuid. on äärmiselt traagiline, et vägivalla ohvrid lähevad haiglasse sõja eest pakku ja siis äh, avastavad, et nad on taaskord rünnakuterohtid. mõistame ISISe hukka, kui nad ründavad, kas meie oleme neist paremad. peame kindlaks tegema, et meie kunagi ei käituks nii nagu nemad. järgmisena anname sõna vaba mikrofoni voorus sõnasoovijatele. minut kõneaega. kõigepealt saab sõna härra Boltšak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 suur tänu teile. järgmisena saab sõna härra Marjas. palun. suur tänu. viimastel kuudel oleme korduvalt rääkinud inimõiguste rikkumisest eh, sõjapiirkondades, eriti puudutas see Lähis-Ida seoses eh, islamiriigi terroristidega samuti on äh, ka nüüd tunnistatud, et äh, piirideta arstide haiglat rünnati Afganistanis ja sarnane rünnak toimus ka Jeemenis äh, Saudi Araabia koalitsiooni poolt. Euroopa Liit oma seisukohaga paneb meie väärikuse, meie usalduse äh, küsimärgi alla. peame hukka mõistma selle, mis on toimunud eh, Afganistanis, Iraagis ja Süürias. kõik need rünnakud tuleb hukka mõistata, olgu nende organiseerijaks kes iganes. süüdlased peavad minema kohtu ette ja oma tehkude eest vastutama. peame eh, eh, tunnistama kõigi nende inimeste õigusi, kes seal töötavad ja kõigi rünnakute ohvrite õigusi tuleb samuti kaitsta Jakovtšitš, tundub, et äh, oleme liialt vähe õppinud sellest, mis äh, toimus äh, eelmise Jugoslaavia sõja terri-, käigus, mis toimus Horvaatias ja mujal. koolid, haiglad, kirikud olid rünn-, sihtmärgid ka kakskümmend aastat tagasi kõige traagilisemad sündmused toimusid Vukovari haiglas, kuid tundub, et me pole midagi õppinud. kuidas võime nüüd praegu üllatust teeselda? mõeldes, me ju teame, et tsiviilisikud on alati, on alati kõige suuremad ohvrid, alati rünnatakse kõikides sõdades koole ja haiglaid. me peame tegema, langetama rangeid otsuseid ja selliseid kuriteod tuleb hukka mõista, need on kohutavad inimsusvastase kuriteod. suur tänu. suur tänu. me oleme nõus arutelu põhiprintsiipidega, kuid samas peame ütlema, et samas vaadatakse kõrvale konfliktide tegelikest põhjustest Ähm, arutelus tuleb rääkida ka äh, sellest, milline vastutus langeb Euroopa Liidule, NATO-le ja Ameerika Ühendriikidele. mis puudutab nüüd vastutust, siis selge on ka see, et äh, lääneriigid on rünnakutes süüdi koolide ja haiglate vastu ning äh, ja mida, mis, mida öelda Iisraeli kuritegeliku tegevuse vastu, kes ründab lapsi, põletab neid elusalt ja, ja mis toimub Jeemenis ja mis saab, mida on Ameerika droonide kohta. praegu soovib Euroopa Liit olla eh, eeskujuks, aga rikub samas esmaseid inimõiguseid ik-. suur tänu. lõpetame nüüd vaba mikrofoni roo-, vooru ja anname nüüd sõna eh, proua Hennisele. suur tänu ilmselge, et Euroopa Liidu institutsioonid, kõik meie institutsioonid äh, on nõus sellega, et rahvusvahelisest humanitaarõigusest kinnipidamine, selle põhimõtetest kinnipidamine on ja peab jätkuvalt olema Euroopa Liidu äh, välistegevuse põhialuseks. sellega seoses ütlesin varem ka seda, et äh, on võtmetähtsusega oma põhiväärtustele ustavaks jäämine ärgem unustagem, millega tegeleb äh, rahvusvaheline õigus äh, meeste, naiste, lastega. ja äh, vastuseks härra Teemesmaakerile ütleksin ka seda, et nagu teiegi, ma kahetsen südamest, et praegusel hetkel pole suudetud välja töötada uut mehhanismi. ei tohiks unustada samas ära seda, et kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki moodustavad kõigest väikese osa riikidest, kes konverentsil osalevad. rahvusvahelise Punase Risti konverentsil, millest te rääkisite, ma ütlesin ka varem seda täna, et Euroopa Liit rõhutas oma pühendumust, oma valmisolekut täiel määral rakendada rahvusvahelist humanitaar- õigust ning eh, ühes avalduses sellel konverentsil, mis puudutas eh, patsientide või meditsiinipersonali ründamist, eh, siis kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kui me kõik koos räägiks, oleks meie tugev hääl, aga samas oleme me väga väike osa riikidest, kes sel konverentsil osalevad. suur tänu teile! ma tänan, proua minister ja sellega on meie arutelu sel teemal lõppenud.